sõnavõtule järgneva aplausiga ja lõpetan tänaseks arutelud. hääletus toimub kolmapäeval kell kaksteist. tahan veel nimetada, daamid ja härrad, et järgmine täiskogu istung algab homme kell pool üheksa ja kestab kuni kella kaheni ning kella üheteistkümnest ning äh, päevakord on olemas Euroopa Parlamendi koduleheküljel.